few products. Uh, okay. I can switch to French, maybe. kas võin nüüd prantsuse keelele üle minna, küsib kõneleja. hästi siis. ma jätkan prantsuse keeles, kui juba võimalus on. ehk siis äh, nega-, äh, raskendavad asjaolud, äh, see, et tegemist on tihti saarele piirkondadega, see on miski, mis nende arengut äh, tõkestab. just äh, need erinevad faktorid äh, eristavadki neid piirkondi teistest Euroopa piirkondadest ning meil on artikkel ähm, kolmsada nelikümmend üheksa toimimislepingust, millega on antud erimeetmed Euroopa Liidu poliitika raames nagu põllumajandus, ühtekuuluvus ja konkurentsipoliitika ning seda juba viimased kümmekond aastat. alates aastast kaks tuhat äh, on välja töötatud samuti strateegia komisjoni poolt nende piirkondade jaoks, seda strateegiat hiljem, hiljuti uude, uuendati ning kaks tuhat seitseteist oktoobri lõpus ka president Juncker tutvustas seda strateegiat Guianas tegemist ei ole lihtsalt kübarast välja tõmmatud strateegiaga, vaid seda arutati erinevate ekspertide ja partneritega. see strateegia pakub välja uue lähenemise ja võib-olla tooksin mõned võtmeelemendid siit sellest uuest lähenemisest. esiteks, äh, parem äh, nende piirkondade probleemidega arvestamine ja äärepoolsemad Äh, piirkondi ei tuntud nii hästi ja seega ka nende probleemidega ei arvestatud. Nende äh, võimaluste parem ärakasutamine, parem valitsemine selleks, et äh, nii Euroopa Liit kui liikmesriigid saaksid paremini nende piirkondade probleemidega tegeleda ja programme juhtida ning tõhustatud partnerlust. ma ütlesin, et äärepoolsemate piirkondade problemaatikaga arvestamine on äh, tähtis, siin tulevad mängu erinevad poliitikad nagu kalandus näiteks, siinkohal pean silmas äh, kalalaevastike äh, uuendamist, komisjon on sinna abi heaks kiitnud, samuti transpordisektor, me teame, et tegemist on ju piirkondadega, mis on kaugel, teadus, siin on ette nähtud eraldi teadussektori koordineerimine selleks, et paremini ära kasutada olemasolevat ekspertiisi ka neis piirkondades ning aidata nende teadlastel kasutada ära ka Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid. samuti me tahame aidata äärepoolsematel piirkondadel Euroopa strateegilise investeerimisfondi vahendeid kasutada äh, tänu äh, Euroopa Investeerimispangale ja see võimaldab neil siis lihtsamate juurdepääsu ning samuti tahame paremini kombineerida Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ning Euroopa äh, strateegilist fondi investeeringute jaoks. Äh, samuti pannakse rõhku äh, traditsiooniliste sektorite moderniseerimisele, kalandus, turism, kuid samuti tahetakse välja tuua just nende piirkondade eelised. Need eelised tuleks paremini ära kasutada selleks, et paremini edendada äärepasemeid piirkondi, me teame, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu bioloogilisest mitmekesisusest ongi äärepoolsemates piirkondades, tegemist on tohutu rikkusega. meil on näiteks tänu Prantsuse Guianale ka osa Amazonase metsadest, vihmametsast, tegemist on ka merenduse valdkonna strateegiliste piirkondadega, neil on äh, eelisseisund siin, need piirkondad võimaldavad äh, ka näiteks kosmoses äh, päris erakordseid uurimisvõimalusi Äh, suhkru, puuviljade ja äh, piiritusjookide osas on samuti äh, seal paljugi, mida mujal ei ole. seega tuleks siis väärtustada seda nii regionaalsel, kohalikul, liidu tasandil ja kasutada selleks ära arukaid spetsialiseerumisstrateegiaid võtmetähtsusega on ka see, et pakutakse välja uus äh, juhtimisviis selleks paremini arvestada nende regioonide huvide, nende kodanike huvidega. kõigepealt ennetav lähendamine tõepoolest siiani institutsioonide tasandil on arvestatud äärepoolsemate piirkondadega äh, õigusloomelises protsessis, aga see on olnud pigem siis selline ravivõte. aga komisjon soovib oma uues teatises ning samuti äh, parema õigusloome algatuse raames äh, teha seda, et äärepoolsemate piirkondade problemaatikat vaadatakse äh, läbi enne, kui tõsisemad raskused tekivad ning kaasataks tulemused ka õigusloomesse. kui seda ei õnnestu teha, siis komisjon leiab, et on vaja luua ad hoc platvorm konsultatsioonideks, kuhu oleksid kaasatud liikmesriigid, Euroopa Investeerimispank ja ka Euroopa Parlament. nii et oluline on siinkohal see, et me saaksime ära kuulata nende mured. tihtilugu öeldakse ju, et mis silmist ja südamest, aga nüüd tahetakse lähendada äärepoolsemaid piirkondi Euroopa keskusele. kolmandaks on oluline, et iga sellise piirkonna spetsiifika ja tõepoolest, nad on väga erinevad, et nende spetsiifikatega piisavalt arvestatakse ning kui liikmesriik või regioon seda soovib, siis oleks võimalik luua ka eraldi rakkerühmasid äh,, lahendamaks probleeme teatud äh, raskemates äh, valdkondades. ja samuti peaks olema võimalus äh, siis ühiselt Euroopa Liidu äh, või liikmesriigi seadusandluses midagi ette võtta ma tahaksin samuti rõhku panna äh, neljandal osal teatisest koostöö äärepoolsemate äh, piirkondade ja kolmandate riikide vahel, tegemist ei ole uue poleemikaga, vaid see oli juba ka varasemalt mainimist leidnud. kui me tahame tagada nende piirkondade ühetasast arengut, siis meil peab olema võimalik ka õitsengut saavutada oma regioonis selleks saab kasutada regionaalse koostööprogramme ja paremini tuleks ka ära kasutada äh, Federit ja FEM-i kahte finantsvahendit äh, Kariibi äh, mere saarte puhul on teatud projektid välja valitud just nimelt kasutades neid vahendeid. see on julgustav ka mujal, kuid jõupingutusi tuleb jätkata tuleb luua struktuurseid projekte, ühisprojekte nende erinevate äärepoolsemate piirkondade vahel, sellistes küsimustes nagu prügikeskkond ja muu, mis neid kõiki puudutavad. ja lõpetuseks tahaksin rõhku panna veel järgmisele, nimelt partnerluse olulisus Äh, selleks, et seda teadist hakata ellu rakendama. Äh, nimeks on sellel tugevdatud partnerlus ja miks president Juncker ka ütles seda, Euroopa Liit ei saa pakkuda lahendust kõigil neis äh, piirkondades, pädevust ei ole Euroopa Liidul kõiges eriti võtmetähtsusega küsimustes, kus oleks vaja sekkuda, tervishoid, haridus, seega siis liikmesriigi roll jääb esmatähtsaks erinevad äh, meetmed ja tegevuskava, mis strateegias on ette nähtud, äh, peavad leidma ellurakendamist sünergia alusel liikmesriikide, Euroopa Liidu ja kohalike ettevõtete ja omavalitsuste vahel. see on võtmetähtsusega selleks, et ära kasutada kõiki võimalusi, mis äh, neis piirkondades on. tahaksin veel kord rõhku panna ka parlamendi rollile. parlamendi roll on olnud üha olulisem äärepoolsemate alade problemaatikate arvestamisel ja me võime selle üle ainult head meelt tunda. nüüd aga tuleksin kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmi juurde. meil ei ole enam aega, ütleb esimees, ma palun, et teeksite lühidalt ja, ja konkreetselt. Je vais, je vais donc raccourcir très très rapide ma teen siis äh, lühikese kokkuvõtte, tahtsin ütelda, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, programmeerimine liigub edasi rahuldavalt, eriti just Portugali äärepoolsemate piirkondade puhul. Te äh, olete tähele, huvi tundnud ka Prantsuse programmide kohta, annan sõna oma kolleegile. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, madame la. suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad nagu äh, kolleeg ütles, annan teile ülevaate sellest, kui kaugele on jõudnud Prantsuse äärepoolsemate programmide elluviimisel ning räägin ka detailsemalt Guyana programmist, sellepärast et see on äh, piirkond, millele olete te mm, tänasel istungil otsustanud pöörata eritähelepanu. tahaksin täpsustada, et kõik Prantsuse äärepoolsemad äh, programmid, Sotsiaalfond, FEDER ning noortealgatus kiideti heaks kaks tuhat neliteist aasta lõpus, nagu muuhulgas ka kõik ülejäänud Prantsuse programmid. Need programmid olid siis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend esimeses programmide laines ja pool või isegi rohkem neist uueks perioodiks kiideti heaks alles aastal kaks tuhat viisteist. Need, kui need programmid heaks kiideti, siis komisjon toetab läbi ühise ühtekuuluvuspoliitika viieteist miljardi euroga neid piirkondi üle kahekümne viie protsendi kogu äh, Prantsusmaale eraldatud vahenditest. Äh, Federi prioriteedid, te teate, on teadus ja innovatsioon, ettevõtete konkurentsivõime, digitaalareng, üleminek äh, vähese süsinikusisaldusega majandusele, kliimamuutused, riskide maandamine kultuuripärandi, keskkonna väärtustamine, linnapiirkondade areng ning juurdepääs territooriumitele. siin on ette nähtud eh, eritoetus eh, selleks, et katta lisakulud, mis eh, te on tekkinud seoses territoriaalse kaugusega Prantsuse emamaast. me tahame toetada ettevõtete innovatsioonisuutlikkust selleks, et nende püsimajäämise taset parandada kiire internet, äh, meditsiinitaristu parandamine, haridussüsteemi parandamine ning samuti lisakulude vähendamine äh, äärepoolsemaks piirkonnaks olekuga seoses me oleme selleks koolitusi korraldanud äh, kõige väiksema kvalifikatsiooniga elanikkonnale. eesmärgiks on vähendada nende noorte osa, kes lahkuvad äh, koolisüsteemist ilma diplomita ja me tahame samuti kõige ebasoodsamates tingimustes olevatele töötutele töökohti pakkuda. seeläbi oleme keskendunud tohutu territooriumi erivajadustele, kus äh, demogra-, kus elanikkond kasvab, kõige suurem kasvumäär on siin Prantsusmaal, töötus on väga kõrge, eriti eriti just noorte seas ning samuti on väga suured vajadused hariduse ning meditsiini valdkonnas. Nende programmide vastuvõtmisele ning siinkohal tulen kõikide Prantsuse äärepoolsemate piirkondade programmide juurde. kõik eksante, kõiki eksante tingimusi ei täidetud, muuhulgas eh, teadus, innovatsioon, keskkonnakaitse, vee valdkonnas ning eh, prügi valdkonnas transport ja tervis kõik need piirkonnad on aga ellu viinud tegevuskavasid, eh, kinni pidanud nõuetest ning komisjon on kinnitanud, et need on nüüd täidetud. Eh, kõik sertifitseerimise ja auditi eh, kojad on ära nimetatud nende piirkondade jaoks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ainult Maioti puhul nimetati vastav amet ametisse augustis kaks tuhat seitseteist, seda seetõttu, et Maiotis äh, on esimest korda võimalus kasu saada ühtekuuluvuspoliitikast ning seega tuli äh, tühjalt kohalt luua uued struktuurid. mis puudutab Prantsuse äärepoolsemate piirkondade juhtimist, siis kõik äh, programmid, välja arvatud äh, Saint-Martin ja Mayotte, anti siis prefektuurilt, riigilt üle juhtimine regionaalsele nõukogule. mingeid suuremaid probleeme ka sellega kaasnenud ei ole tänu sellele, et paljudel juhtudel saadeti siis ka prefektuurist pädev personal koha peale. praegu programmeerimismäär äh, programmide täitmise määr ulatub kolmekümne protsendini, see tähendab seda, et ühe kolmandiku äh, osas on siis äh, lepingud sõlmitud Guadeloupil viisteist protsenti, nelikümmend kaheksa Guyanas Guyana on siis peaaegu juba poole mm, vahenditest äh, kinnitanud. see on võrreldav paljude teiste regioonidega Euroopas. mis puudutab makseid ja nende deklareerimist, siin me näeme, et regiooniti äh, on see kümme protsenti Majotis, kaheksateist reioon, äh, Reunioni saarel ning äh, mujal on kaksteist. programme saab muuta, see on ette nähtud, kui tingimused muutuvad ning komisjon siis peab selleks ka vajalikke läbirääkimisi. eelmise aasta lõpus vaadati läbi kõik programmid selleks, et lisatoetus noorte tööhõive toetamiseks äh, sisse viia ja samuti tahaksin mainida, et praegu koos vastavate piirkondadega kaalume San Martani ja Guadeloupe'i äh, programmi muutmist äh, selleks, et arvestada Irma ja Maria traagiliste tagajärgedega. Need regioonid saavad siis kasu uutest sätetest määruses mis võimaldavad üheksakümne viie protsendi ulatuses äh, rahastada restruktureerimist äh, pärast äh, tekkinud kahjusid. me oleme regulaarselt kontaktis nende piirkondadega telefonitsi, meil on videokonverentsid, toimuvad tehnilised kohtumised, meil on jätkutöökomisjon, seega võib ütelda, et me oleme pidevas kontaktis, arutame erinevaid raskusi, mis on tekkinud elluviimisel ning abistame ja juhendame aitame leida õigeid lahendusi. selle aasta suureks väljakutseks on äh, tu-, vahenäitajate paikapanemine tulemuste hindamiseks. Need, äh, me hoiame silma peal sellel, mis toimub kogu aasta vältel ja jälgime väga hoolikalt seda, kuidas äh, nende eesmärkide poole on liigutud kokkuvõtteks võib ütelda, et äh, äärepoolsemate piirkondade äh, programmid on äh, täishoo sisse saanud, me jälgime seda, et projektid viidakse ellu ning hoiame silma peal rahastamisel. selle, see rütm, mis on saavutatud, peab ka edasi jääma selleks, et me jõuaksime kõik projektid äh, ellu viia, oluline on ka, et saavutatakse ettenähtud tulemusi, äh, mis tooksid kasu nende piirkondade elanikele, aitäh! suur aitäh, ma palun kolleegidelt äh, märku anda, kas nad soovivad sõna võtta. me teie tõttu seda päevakorda pikendasime, härra Manskuur, palun. aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid, ma tunnen head meelt selle üle, et meie komisjon on olnud, pannud päevakorda äh, äärepoolsemate piirkondade rahastamise hindamise. Äh, te tõite välja Guyana, ma ei tea, kes seda tahtis, aga ma loodan, et seeläbi te ei taha stigmatiseerida kedagi. äärepoolsemaid piirkonnad, nagu ka komisjoni esindaja ütles, äh, kannatavad teatud äh, puudujääkide all, seda tunnistab ka artikkel äh, sada, äh, kolmsada viiskümmend üheksa. me näeme, et need puudujäägid takistavad sotsiaalset majanduslikku arengut ja selleks, et sellest üle saada, tuleb kasutada struktuurifonde, mis võimaldavad läbi viia suuri struktureerivaid projekte neil territooriumitel äärepoolsemad piirkonnad erinevalt äh, äh, kontinentaal-Euroopast äh, on raskustes fondide kasutamisega, aga me ei tohiks neid ikkagi stigmatiseerida. mis puudutab vahendite kasutamist Guianal ja seda tuletati ka meelde, viimased arvud kontrollikomisjonist, kes käis kohapeal ka oktoobris kaks tuhat seitseteist, näitavad, et programmeerimine on rahuldav, eriti kui võrrelda seda keskmise riikliku tasandiga. kolmkümmend protsenti Federi fondidest on, kui annal programme-, programmeeritud fondidest on kasutust leidnud liikmesriigi siseselt kakskümmend kuus protsenti, nelikümmend neli protsenti sotsiaalfondi programmeeritud vahenditest on realiseeritud, riiklik keskmine on kolmekümne üheksa protsendi ümber. tõepoolest, olgugi, et palju edu on veel vaja, edusamme on veel vaja saavutada, ei saa ütelda, et midagi poleks tehtud. eriti just äärepoolsemate alade puhul selleks, et tagada, et äh, vahendeid saadaks kasutada heades tingimustes oluline on siinkohal tähele panna, et Guyana kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmeerimise ajast peale on ainult vallandanud ühe isiku isik vabandust, on äh, pidanud loobuma ainult äh, ühest kohustusest ja me, ja ma tahaksin lõpetada ja rääkida uuest strateegiast komisjoni, läbi vaadatud strateegiast komisjoni poolt. tegemist on väga huvipakkuva strateegiaga selleks, et paremini vastata nende territooriumi vajadustele. ma tahaksin siinkohal tervitada ad hoc platvormi loomist mis koondab Euroopa liikmesriigi ning äh, kohaliku tasandi osapooli. ma loodan, et sel teel saab komisjon äh, riigi abi anda, nagu siin ka sellest räägiti, äh, vastavalt uuele strateegiale. lugupeetud kolleegid, ma kutsun kõiki üles jõupingutusi jätkama ja toetame sünergiat Euroopa võimude, liikmesriigi võimude ja regionaalsete võimude vahel, seda lähtudes meie territooriumite huvidest, mis, nagu te teate, asuvad väga kaugel, aga mis soovivad samuti edasi areneda ja seda teha tänu neile vahenditele, mis neile eraldatakse. suur aitäh, härra Tseller, palun! suur tänu, esinaine! on väga hea, et me arutame seda teemat siin eelarve kontrolli komisjonis, mis puudutab äärepoolseimaid eh, piirkondi Euroopa Liidus, eh, eriti mis puudutab eh, neid, mis asuvad Euroopa kontinendist väga kaugel, siis tuleb öelda, et siin on tegemist reliktidega aegadest, kui osad riigid olid koloniaalvõimud nüüd on nad äh, osa Euroopa Liidust ja loomulikult Euroopa Liidul on siin teatav äh, eelis, sellepärast et meil on nii-öelda eelpostid äh, piirkondades, kus me muidu väga prominentselt esindatud ei ole. regionaalkomisjoni delegatsioonides äh, me tõdesime ka, et see võib endasse tuua negatiivset, sellepärast et seal tuleb järgida Euroopa Liidu reegleid ja standardeid. see kõik mõjutab äh, sealseid äh, ettevõtjaid ja ametkondi. Nad peavad järgima rangemaid reegleid kui nende naaberriigid äh, kas või siis, kui me räägime miinimumpalgast, mida seal tuleb töötajatele maksta. miinimumpalgad on seal oluliselt kõrgemad kui naaberriikides. härra Mansur mainis ka olulist küsimust, et kas riigi abi sätted peaksid äh, samuti kehtima äärepoolsemates piirkondades, nii nagu nad kehtivad Euroopa Liidus. me peame loomulikult olema solidaarsed ja toetavad, aga mulle on silma hakanud, et kõik need piirkonnad on osaks ühekst liikmesriigist ja kohapealsed äh, esindajad on öelnud, et nad on tänulikud äh, abi eest, aga Nad ähm, soovivad äh, kohapealset äh, otsustamist. meil tuleb äh, siinkohal arutelu pidada pädevuste osas me peame äärepoolsemate piirkondade asukohast tingitud äh, negatiivseid aspekte leevendame. Guyanas on ka tugev rändesurve. seal tuleb veel tõestada, et äh, kuivõrd äh, äh, jah, meie ähm, põhimõtted seal ähm, sada protsenti kehtivad Guianas, Prantsuse Guianas on üheksakümmend protsenti äh, maast äh, vihmamets, äh, samas rahvastik kasvab, tekivad ruumipuuduse küsimused, ka tervishoiustandardid on seal väga kaugel sellest, millega meie harjunud oleme ja nii edasi aga liikmesriigid, kellele need piirkonnad kuuluvad, peavad ka vastutust kandma võtma või me siis ütleme, et tegemist on äärepoolsemate piirkondadega, osaga Euroopa Liidust ja siis me peame looma tugevamat äh, kontakti Euroopa programmide rakendamisel seal kohapeal, niimoodi, et see otsene roll oleks äh, rohkem lii-, äh, institutsioonidel, mitte liikmesriikidel. proua Ajala, palun lühidalt, me oleme tõesti ajalise surve all. suur tänu, tahtsin härra Zellerile meenutada seda, et endiste kolono-, kolooniate staatus ei puutu siin asjasse. on ka mõningaid selliseid, mis ei ole kunagi kolooniad olnud. praegu on olukord selline, et äh, need äh, piirkonnad äh, kuuluvad Euroopa Liitu, nad on seotud Euroopa Liiduga ja me räägime seal põhimõtteliselt kodanikest, kodanikest nagu need on teistes liikmesriikides ja nad on silmitsi teatavate piirangutega. seal ei ole enam tegemist mingisuguste kolon-, kolooniatega, andke andeks Bodi on fra-. proua Bodi ja proua Lindemans, palun. tehke lühidalt muidugi. president. tänan, proua esinaine. lühidalt äh, tahtsin öelda liikmesriikide vastutuse kohta, et äh, komisjon selle tõustatud partnerluse konteksti võtnud kohustuse kaasata kõik partnerid. uues teatises võite näha, et on tegevuste nimekiri lisas, mis ei räägi mitte ainult Euroopa Liidu tasandist, vaid räägib ka liikmesriikide ja regioonide tasandist. see oleks vastus teie küsimusele. nüüd konkurentsi küsimused. Need territooriumid tõepoolest asuvad kaugel Euroopa mandrist ja võiks arvata, et et konkurentsi mõjutused ei puuduta Euroopa kontinenti, kuid nii ei arva konkurentsi peadirektoraadi kolleegid. on juhtumeid, mida me näeme, need lennujaamad näiteks või muid teemasid, mille puhul on näha, et on võimalikud konkurentsimoonutused ja teisest küljest äärepoolseimad piirkonnad vastavalt artikli sada seitse kasutavad ka väga soodsaid äh, tariife selleks, et hakkama saada oma kohalike majandusraskustega. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa, tuletage meelde. proua Ajala rääkis ka ajaloost. liikmesriigid peavad etendama oma rolli poliitikast eest, mille, mille üle neil on vastutus. ja seda see teatis ka rõhutab selgelt. ja vastuseks miinimumpalga küsimusele. see tõepoolest on territooriumide konkurentsivõime kontekstis oluline. olen nõus. ja tähtis on, et need, nendel territooriumidel oleks äh, nutikas strateegia selleks, et jääda ka palkade osas konkurentsivõimeliseks. ja siis proua Lindemannsile annangi sõnajärje üle. väga lühidalt kaks äh, täiendust kolleegi poolt öeldule, mis puudutab meie koostööd äh, Prantsuse riigiga programmide juhtimisel. esiteks tegevuskava, äh, mille algatas president Macron. siin antakse täiendavaid rahalisi vahendeid Prantsusmaa poolt, abistamaks äh, Guyanat. meie omalt poolt soovime programmidega täiendada seda tegevuskava mille algatas äh, Prantsuse Vabariigi president ja teiseks, me oleme tihedas äh, ühenduses ka äärepoolsemate territooriumide ministeeriumiga Prantsusmaal, kes meid äh, abistab iga kord, kui meil tekivad horisontaalsed probleemid, koordineerimisprobleemid. Um, um, suur tänu, käesolevaga oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõppu. palun pöörata kõigile tähelepanu dokumendile kont kaheksa murd üks, üks, kuus, kaks, kolm, just lõpp on kuus, kaks, kolm suur tänu teile, on väga oluline, et me rääkisime nendest konkreetsetest probleemidest ja kui Anna tuli päevakorda, sellepärast et äh, me kõik lugesime ajakirjandust, Guyana mängis seal teatavat rolli. me ei tahtnud muul põhjusel Guyanat ähm, ärepoolsemate piirkondade nii-öelda grupist äh, esile tõsta. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt on äh, lühitutvustus, see ei tohi kesta kauem kui viisteist minutit. kontrollikoja eriaruanne number äh, kakskümmend kolm murd kaks tuhat seitseteist mul on hea meel, et äh, kõigepealt saab sõna härra Kadib ja peale teda proua Ajala Sender. suur äh, tänu. mul on väga hea meel siin täna olla. eriti peale seda, kui te valisite minule asendaja viieteist äh, häälega omal ajal, sain teilt äh, umbes samalaadse häälesaagi pluss miinus kaheksa häält. niisiis äh, pangandusliidust. tegemist on süsteemiga, mis põhineb rakendamisel, reguleerimisel ja meie nüüd räägime siin rakendamisest kõige olulisem on Euroopa Keskpanga roll suurte pankade järelevalvel ja vastava raporti me avaldasime eelmisel aastal. kui pankadel on äh, kalduvus äh, sattuda raskustesse, siis tuleb äh, olla nende jälgimisel valvas ja see on ka üks osa EKP rollist ja me tuleme raportiga sel teemal välja järgmisel nädalal pangad, äh, mida ähvardab äh, läbikukkumine, nende puhul äh, rakendub ühtne kriisilahendus, seda kõike reguleerib Euroopa Pangandusjärelevalve Amet. me soovime igal juhul anda Euroopa Parlamendile ülevaate pangandusliidu põhipunktidest. kõige olulisem on, et panka hakatakse restruktureerima õigel ajahetkel. SRB ähm, vastutab kriisilahendusplaanide eest ja millised on siis äh, meie järeldused, tuleb mitmete probleemidega tegeleda süstemaatilisel tasandil. oluline on leida piisavalt pädevad töötajad, kui nende töötajate leidmisel on viivitusi, siis see takistab kriisi lahendusmeetmete võtmist. SRB plaanidel on mitmeid vajakajäämisi, ei ole kõiki äh, kriisilahendusplaane pankadele veel kehtestatud, esialgsed plaanid on paigas, aga nad ei ka vasta kõikidele õigusaktides ette nähtud nõudmistele. pangandus äh, suurimate tege-, tegijate äh,, kõige suuremate pankade äh, ärimudelite kohta ei ole piisavalt infot, eriti mis puudutab nende tütarettevõtteid, kui me räägime sisedokumentidest äh,, taustadokumentidest, äh, siis ka nendest on äh, vajaka. SRB ei ole paika pannud, millised on kõige suuremad äh, takistused pankadel nende plaanide edastamisel ja plaanide jõustamisel. mis puudutab nüüd pankade struktuure, siis on võimalik läbi viia muutused äh, kiiresti, on oluline, et need pangad saaksid sellest aru. SRB ei ole paika pannud äh, veel miinimum äh, kapitali mahtu, mil, mis pangal peab olema selleks, et pankroti korral ei peaks avalik sektor kulusid kandma SRB on osa süsteemist, see teeb koostööd äh, EKP-ga, riiklike äh, asutustega ja on vaja infovahetust SRB, EKP vahel, eriti äh, juhul, kui mõni pank on sattunud raskustesse või kui on oht, et pank hakkab sattuma raskustesse. meil on vaja rohkem selgust äh, selles osas, mis puudutab koostööd riiklike äh, kriisilahendusnõukogudega ja EKP on siinkohal samuti öelnud, et riiklikud äh, kriisilahendusnõukogud peavad olema tugevamalt kaasatud. Äh. vajakajäämine on ka selles osas, et SRB-l puudub pädevus kehtestada teatud ajal moratooriumit SRB loodi nullist väga lühikese aja jooksul ja see on toonud endaga kaasa suuri väljakutseid, paljud meist arvasid, et see on äh, õigusloomeliselt võimatu ja meil tuleb kõike seda vaadata selles kontekstis, aga siiski juhtida tähelepanu puudustele. SRB peab äh, kiirendama personali leidmist, et tulla toime eriti just spetsialistide ja kõrgema ametnike ametikohtade täitmisega, samuti tuleb äh, töötada välja sisejuhend kriisilahendusplaanide äh, koostamiseks. kõikidel äh, pankadel peab olema kriisilahendusplaan, aga tuleb lähtuda sellest, et riskantsemad pangad saaksid need plaanid kõigepealt. EKP SRB koostöö tuleb üle vaadata, on vaja ka selgemaid suuniseid koostööks riiklike kriisilahendusnõukogudega, nagu ma juba olen öelnud. oluline on, et SRB-l oleks võimalik kehtestada moratoorium pangale pankrotiohu puhul, aga seadusandja peab otsustama, kuivõrd see on vajalik. suur tänu härra Cardiff ja annan nüüd sõna raportöörile, proua Ayala Senderile. suur tänu, härra esimees. tahaksin täna härra, tänada härra Cardiffi. tänan selle raporti tutvustuse eest ja kõigi nende aastate eest samuti, mis olete veetnud Kontrollikojas, kõigi nende aastate jooksul oleme väga viljakat koostööd teinud teiega, teie meeskonnaga Te olete keerulised asjad muutnud lihtsaks. Te olete suutnud tõlkida mõistetavasse keelde äh, mõnikord väga tehnilised mõisted. Te olete meile uuenduslikke tooteid äh, pakkunud ja mis, millest on olnud palju kasu. härra Cardiff, teadke, et me oleme teile väga tänulikud kogu selle tehtud töö eest ja, ja kõikide nende arutelude eest, kus alati olete osalenud. kuid antud raportist rääkides, ma arvan, et äh, see on koostatud ja avaldatud väga õigel ajahetkel. see raport äh, on üks järjekordne omasuguste seas. kontrollikoda äh, on ko-, koostanud terve rea raporteid Pangandusliidu kohta. sellise otsuse võtsime vastu siis, kui me tahtsime võidelda finants- ja majanduskriisiga. ja me otsustasime äh, kriisi tagajärgedega, mille siis põhjustasid Ameerika pangad, äh, tegeleda. ja sellel, sellel olid tagajärjed pangandussektorile ju ka Euroopas, mõned riigid äh, sattusid väga keerulisse olukorda antud raport nagu ka teised, mida te siis kavatsete koostada, on, langevad väga, väga olulisele ajahetkele. ressursse on vähe täna, on äh, väga kiiresti vaja tegutseda, nii komisjon, tema talitused, samuti liikmesriigid on pidanud ette valmistama struktuurid selleks et kõige halvemat ära hoida. ja ka panganduskriis kontrolli all hoida. me üritasime kriisi ära hoida. samas äh, tahtsime ette valmistada äh, institutsioonid ja ametid tahtsime tegutseda sidusalt ja saata äh, usaldust tekitav sõnum. me tahtsime öelda, et see olukord, mis läks väga paljudele riikidele kalliks maksma, nagu minu koduriik, et seda enam ei toimu. mõned, mõned, mõned pangad näiteks äh, minu koduriigis ütlesid, nad ei kavatse üldse raha tagastada nii et ähm, ühtne kriisilahendusnõukogu ja teised struktuurid loodi selleks, et äh, taastada usaldus. kodanike usaldus äh, pangandussektori vastu. nagu härra Kaadish ütles ei tohi unustada seda, kuidas need instrumendid loodi. Nad loodi kriisi ajal, mõeldes aga tulevikule, mõeldes äh, Euroopa süsteemi ellujäämisele ja usaldusväärsusele. seega teie raport teeb mulle muret veel hiljuti võeti otsused vastu äh, kriisilahendusnõukogus, mis äh, tekitavad küsimusi, igal juhul ma tänan teid selle eest, et te lugesite ette terve rea punkte. Te rääkisite sellest äh, struktuurist liikmesriikidest ja rääkisite ka nõrgematest külgedest, mis teevad muret. audit on lisaks äh, koostatud hetkel, mil järjest rohkem on kuulda hääli pangandussektoris, äh, mis ütlevad, et kõik need institutsioonid, mida me oleme loonud, meie ja komisjon koostöös äh, liikmesriikide ja nõukoguga. Äh, nii et pangandussektor hakkab meile nüüd järjest rohkem ütlema seda, et liiga palju on regulatsiooni. ja audiitorid ütlevad, et see ei vasta tõele. et vastupidi, äh, regulatsiooni ei ole piisavalt ja et seepärast ei suudagi me veel ähm, täielikult kriisist välja tulla. minu koduriigis näiteks on äh, Banco Populari probleem. proua Kööning äh, seati kahtluse alla, ta pidi isegi parlamendi ette tulema aru andma teatud otsustest, mida ta oli langetanud ja mille kriisilahendusnõukogu oli võtnud ja on väga tähtis seda mehhanismi täiustada. dokumendis, mille me kavatseme koostada, soovime rõhutada neid nõrku külgi, mis on tõepoolest olulised, näiteks inimressursid kui personali ei ole, kui kvalifitseeritud personali ei ole, siis praeguses olukorras, kuidas äh, see süsteem üldse toimida saab ja kuidas äh, üldse see võimalik on, et me oleme ikka veel sellises olukorras, miks ei ole vastutust äh, selgelt jagatud? täna võivadki seetõttu tekkida konfliktid, nagu ma ütlesin mõni aeg tagasi oli probleem Banco Populaariga Hispaanias ja tema äh, äraostmisega Santanderi panga poolt ja,. jah, jah, ütleb kõneleja, jah, räägin liiga pikalt, selge. lõpetuseks äh, ütlen, et koostame raporti ja lisaksin veel siia, et kontrollikoja raportis Euroopa ametite kohta on äh, juttu kriisilahendusnõukogust, äh, räägitakse selle toimimisest. siin on terve rida väga murettekitavaid järeldusi. ja need ma panen ka oma raporti projektis kirja. Äh, mehhanismide keerukus, näiteks läbipaistvuse puudus informatsiooni usaldusväärsus ja nii edasi. normaalavaisi fünf minut, noh. ja lühi äh, esitlus äh, tavaliselt äh, tähendab äh, viit minutit ja järgmisena härra Heis ähm.. suur tänu ühe minutiga omalt poolt. ma saan aru, et milline ajasurve meil on. ära on tehtud äh, väga tähtis äh, töö Kontrollikoja poolt see tuleb esitada ka ICONile ja teistele komisjonidele, sest see puudutab ka teisi Äh, proua Koning nimetati hiljuti ametisse, toetan seda väga, aga ma olen ka põhimõtteliselt täielikult nõus äh, härra Kaadifi märkustega, mis puudutab küsimusi, mis on lahendamata. see organisatsioon tegutseb alles aastast kaks tuhat viisteist, seda me teame ja nagu kolleeg ütles, väga olulised otsused võeti vastu juunis sel aastal äh, Banco Populari ja Santanderi osas. minu ainus küsimus, olen nõus kõigega, mis on raportis kirjas ja räägin sellest ka teises komisjonis, kui ma kohtun äh, proua Kööningiga Econis äh, meie dialoogi raames, aga küsimus Kontrollikoja kontekstis. kas nad ka Prantsuse institutsioonidega tegid äh, koostööd ühtse kriisilahendusnõukogu osas? mõned institutsioonid on öelnud, et läbipaistvuse puudus pankade maksete osas ja siis samuti ajanihe Äh, teavitamise äh, ja paks-, maksmise tähtaja vahel on ebaselge. kuidas on kogemused nendel institutsioonidel, kes on kokku puutunud äh, kriisilahendusnõukoguga läbi kriisilahendusmehhanismi? aga põhimõtteliselt olen nõus raporti järeldustega. Need on väga tähtsad teemad jah, äh, vastata kahjuks ei saa, härra Cardiff, äh, jätkake omavahel äh, e-kirja vahetust, rohkem aega meil ei ole ja oleme nüüd jõudnud sinnamaale, et me peame saama infot triloogi tulemuste kohta, me jõudsime üheteistkümnendal detsembril kokkuleppele eelarve osas ja me leppisime kokku, et tehnilised küsimused, mis on lahtised, me lahendame järgmistel päevadel. neli keskset äh, punkti äh, surus Euroopa Parlament äh, läbi. muuhulgas, et tõukefondidest EFSisse raha üle ei kanda ja ei ole eelarve kontrolli komisjoni pädevuse rikkumist ülekannete puhul ja teised põhipunktid on performance'i mõiste, mis viidi esimest korda sisse ja samuti on äh, alles jäetud äh, teatavad tuluallikad, mida nõukogu äh, soovis ära kaotada. me samuti tugevdasime rahva äh,, parlamendi rolli uute usaldusfondide puhul, me regulise-, reguleerisime erinevaid äh, finantseerimisvorme, muutsime sätted lihtsamaks ja samuti äh, me lõime garantiisid, äh, mida saab hiljem kasutada EFSI äh, osas, meil on auditikomisjonid ja meil tuleb ühisdeklaratsioon eelarve teadmisele heakskiidu andmise kohta. komisjon soovib äh, ka juunis juba tulla välja iga-aastase tulemuste hindamisega ja ma tahaksin äh, tänada kolleeg Jalat, kes äh, väga Truult käis äh, kõikidel äh, triloogidel kohal ja andis oma panuse selleks, et me jõudsime kokkuleppele. suur tänu, oleme jõudnud nüüd äh, käesoleva koosoleku osa lõppu ja palun kõigil minna kiiresti Jan kaks kuu kahte, seal me jätkame seitseteist kolmkümmend koos libe komisjoniga. suur tänu!